isiklikud dokumendid ja need dokumendid lisatakse äh, istungjärgu dok-, äh, pro-, protokollile. edasi, proua Pascal Gruny teavitas meid kirjalikult, et äh, lõpeb tema mandaat Euroopa Parlamendis, mispärast, sellepärast et ta valiti Prantsuse Rahvusassamblee saadikuks ja vastavalt artiklile seitse lõikele kaks, mm, mis Äh, räägib parlamendiliikmete valimisest ja vastavalt meie kodukorra artiklile neli, lõigetele üks ja neli, on äh, see koht vakantne alates neljateistkümnendast detsembrist kaks tuhat kümme. edasi, Euroopas äh,